zgodnie z zapowiedzią mówiłem. daamid ja härrad. nagu varem juba lubatud, alustame üsna täpselt. härra volinikul on tund ja viisteist minutit meile pühendada. tere tulemast, härra eelarve ja personalivolinik Oettinger. me loomulikult teame, millest me soovime härra volinikuga täna rääkida, tal on loomulikult käed tööd täis, kõik soovivad temaga kohtuda, kõik soovivad teda, teda kuulata. tehniline info. koordinaatoritel ja variraportööridel on kõneaega kaks minutit ning lõpetangi sissejuhatuse ja annan sõna kohe härra volinikule, palun. härra esimees, daamid ja härrad saadikud, suur tänu mind siia kutsumast teie olulisse parlamendi komisjoni ning suur tänu teie huvi eest et ära kuulata minu seisukohad järgmise eelarveraamistiku kujundamisel järgmiseks aastakümneks. mis on komisjoni positsioon? millised on meie ja teie arvates ühine põllumajanduse poliitika ning millised mured meil on? esiteks, me soovime jällegi seitsmeaastast finantsraamistikku. sest seitse aastat toovad selguse ja äh, õiguskindluse kõikidele osapooltele, talunikele, noortalunikele ning ka meile, tarbijatele Euroopas. aga tuleb juba teada anda, et ülejärgmine MFF saab olema viis või viis pluss aastat sest parlament valitakse kahe tuhande kahekümne neljandal aastal, komisjon asub tööle novembris kaks tuhat kakskümmend neli. ning osa nende mandaadist saab olema siis läbi rääkida ja kokku leppida järgmises MFF-is. ehk siis parlament ja komisjon alustavad äh, siis tööd ning saavad tugevamalt läbi rääkida järgmises raamistikus. teiseks, me soovime ühisele Euroopa põllumajanduspoliitikale oma rubriiki eelarves. loomulikult on argument, argumente ühendada teine sammas ühtekuuluvuspoliitikaga, aga ma ikkagi usun, et minu arvates on häid argumente selle kasuks, et mõlemad sambad jääks ühise põllumajanduspoliitika alla teie vastutusalasse siin komisjonis, põllumajandusvoliniku vastutusalasse Euroopa Komisjonis. me peame otsustama, kuidas me eh, jagame need esimest ja teist sammast omavahel. ning siin tulebki otsustav punkt. meil on kaks eelarvelünka järgmises finantsraamistikus esimene lünk tuleneb Brexitist, sissetulekulünk. meil jääb puudu kaksteist kuni kolmteist miljardit eurot igal aastal ning meil on ka väljaminekutest tulenev lünk, sest võrreldes Äh, selle ajaga, kui räägiti praeguse raamistiku üle läbi kahe tuhande üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal aastal, on meil järgmisel aastakümnel uuemad, uued äh, kohustused, äh, millega me saame paremini, tõhusamalt ja odavamalt Euroopa tasandil probleeme lahendada, näiteks arenguabi, rändeküsimused, piirikontroll, migratsioon, terrorism Äh, teaduse toetamine. aga ka kaitsetööstus ja kaitsealane teadustöö. meil on öö, äh, väga keeruline neid eh, hinnata, kui suured need väljaminekud saavad olema. praeguses MFF-is on meil eh, olemas äh, paindlikkus äh, instrument, mis läbi me oleme neid uusi ülesandeid rahastanud. aga äh, väljaminekud suurenevad ja neid tuleb ka piisavalt järgmises raamistikus rahastada. Teie olete ühises põllumajanduspoliitikas põhimõtteliselt kärbete vastu meie töötame kahe või kolme vormi kallal, äh, mis mõjutavad meie järgmist raamistikku. Brexiti lünka puhuks paneme me ette, et äh, et seda kaetakse viiekümne protsendi ulatuses kärbetest ning viiekümne protsendi ulatuses uutest rahadest ning uute vä väljaminekutest tulenev lünk mis äh, äh, tuleneb meie kodanike ja riikide vajadustest siis, siis äh, kaheksakümmend protsenti peaks tulema seal uutest rahadest ning kakskümmend protsenti kaetakse kulude ümbersuunamisest. see on kõik tõsiselt läbi kaalutud, praegused programmid ühtekuuluvuspoliitika, ÜPP, Horisont kaks tuhat kakskümmend, Erasmus pluss, ja teised suured programmid. Äh, nendega tuleb jätkata ja kui me realistlikult hindame uusi väljaminekuid, siis meil on vaja sissetulekute poolelt ja kulukohustuste osas ülemmäära, mis on üks koma üks X panin siia selle eh, X-i, sest see eh, tähendab üks koma eh, ühteteist kuni üks koma üheksateist. parlament koostab parasjagu kahte suurt raportit, teie kolleegid Toma ja Olbricht on raportöörid ka Debre ja Levandovski ning ma ootan väga arutelu märtsis Euroopa Parlamendis sest parlament paneb tõenäoliselt seal ülemmäärana ette üks koma kolm protsenti. siiamaani on kõik hästi. mina kavatsen külastada kõiki liikmesriike, seitsmeteistkümnes olen juba käinud, kümnest, kümmet veel külastan, rääk-, olen rääkinud välisministrite, rahandus- ja põllumajandusministritega, peaministritega ning parlamendiga võib eeldada, et viis kuni kuus liikmesriiki on võrdlemisi kangekaelsed ning öö, soovivad jääda praeguse öö, David Cameroni poolt läbi surutud liini juurde ehk see ülemäär on üks koma null protsenti. Nad on suhteliselt kangekaelsed. Rootsi, Soome, Taani, Holland Austria. ka Euroopa Parlamendis ja teie komisjonis on saadikuid nendest riikidest, kes lo-, eeldatavasti kinnitavad, kui kangekaelsed ollakse üks koma ühe, üks koma null toeli toetamises Viinis, Kopenhaagenis, Helsingis, Stockholmis ja Amsterdamis. see Äh, tuleb teadmiseks võtta, kui see on arutelu alguspunkt, siis olgu, aga kui see saab, on lihtsalt lõplik seisukoht, siis on meil suur probleem. sest ühe koma nulliga ei saa me kuidagi äh, rahastada meie äh, uusi väljaminekuid, kui äh, ilma selleta, et kärbitaks uu-, meie suuri programme nagu ÜPP, ühtekuuluvuspoliitika või hori-, Horisont kaks tuhat kakskümmend. seega meie arvates läheb selleks, kulub selleks üks koma üks X protsenti. ma mõistan, et teie erialakomisjonina toetate tarbijaid, aga ma paluksin teilt Äh, jääda oma positsioonile kindlaks. sest kui me peame tegema suuri kärpeid, nagu nõukogu võib-olla seda soovib, siis äh, teie peate otsustama, kus äh, neid saab teha ja kus mitte. ilma teieta nõusolekuta ei saa kärpeid teha. me Euroopa kahekümne seitsme liikmesriigi ülemkogule äh, te-, koostas komisjon äh, teatise koos oma kolleegi Aukeniga, äh, visandasime me komisjoni poolse positsiooni. Äh, aga komisjoni lõplik seisukoht esitatakse kõigepealt aprillis. me töötasime läbi varasemad eelarved, vaatasime läbi Euroopa Kontrollikoja aruanded kus nad olid kriitilised näiteks äh, rohestamises suhtes, mitte selle mõtte suhtes, vaid selle suhtes, kuidas ta praktikas ei toimi või toimib halvasti. seetõttu arvan ma, et ühine, ühist põllumajanduspoliitikat peame me üheskoos äh, kaasajastama ning äh, eelkõige lihtsustama. mõned põllumajandussektori esindajad ütlevad, et me võime isegi nõustuda väikeste kärbetega, kui sellega käib kaasas ka lihtsustamine. kontrollide puhul näiteks, taotluste esitamisel. ühiste keskkonna ja põllumajanduse eesmärkide saavutamisel me lugesime äh, ka äh, seda, et soovitakse äh, kolmkümmend protsenti ÜPP-st kärpida ja viia see liikmesriikide pädevuse tagasi. mina sellega nõus ei ole, sellepärast et siseturg toimib siis paremini, kui meil on ühised sellised poliitikad. kui me killustame äh, öö, oma poliitikaid ning struktuure, siis liigume vales suunas. ühine põllumajanduspoliitika oli esimene ühenduse ühine poliitika. see oli söe- ja teraseliidus teine suur projekt Euroopa peres. ning minu arvates on, toimib ta kõige paremini Euroopa tasandilt. niisiis, kui peab tegema kärpeid minu jaoks on selge, et kärpida tohib viis kuni kümme protsenti, mitte rohkem. siis uues finantsraamistikus kahe tuhande kahekümnendast aastast kui me soovime neid viis kuni kümme protsenti kärpeid viia, siis äh, läbi viia, siis peame mõtlema, kus neid tuleks teha me räägime, me ei räägi siin ka piisavalt äh, liikmesriikide poolsest kaasrahastamisest. Äh, vaesemad piirkonnad äh, on halvemas olukorras, seetõttu peame me leevendama nende olukorda, me peame tagama võrdsed võimalused kõigi vahel ning siin on oht, et tekib rohkem Äh, bürokraatiat, mitte vähem. Äh, kolleeg Haugeniga aprillis äh, otsustame me pärast praeguse kestvaid analüüse, milline komisjoni lõpp-positsioon saab olema. veamäär selle kvoot kasutatud vahendite puhul on ÜPP-s suhteliselt väike. ma arvan, et see, sellepärast öö, öö, peavad kontrollid olema ikkagi öö, tugevad Äh, meil peaks olema see ühtne kontrollimehhanism ning äh, muidu on oht, et see veamäär võib kontrollida nõrgenedes kasvada. meil on vaja toetada noori talunikke, innovatsiooni teisigi arenu-, arenguid. meil on vaja äh, kriisiabimehhanismi, äh, et leevendada kahjusid äh, põllumajandussektoris kriisi ajal, mis ikka tekivad. seega ma ei plaani mingisugust revolutsiooni, vaid evolutsiooni järgmise finantsraamistiku ja järgmise ühise põllumajanduspoliitika jaoks. veel üks viimane asi. kui me soovime õppida minevikust, et mis on nüüd senini valesti läinud, siis Barroso komisjon tegi juunis kaks tuhat üksteist oma seitsmeaastase finantsraamistiku ettepaneku. seejärel ei juhtunud mitte midagi. ei astu-, astutud ühtegi sammu läbirääkimistes edasi ei mitte äh, üheteistkümnenda aasta teises pooles ega ka kaheteistkümnendal aastal. alles kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal hakati tegutsema ning detsembri keskel kaks tuhat kolmteist lepiti põhimõtetes kokku äh, põllumajandussektor, ministrid, äh, talunike ühendused Äh, re-, regioonides äh, esindajad, äh, põllumajandus, koolitajad said raha alles kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. ehk siis kahe tuhande neljateistkümnes aasta oli tegelikult kadunud aasta ja kui noortalunikud soovivad öö, oma tööd organiseerida, suuri põl-, masinaid osta, ja neil on vaja kakskümmend protsenti omakapitali ja kaheksakümmend protsenti laenavad nad pangalt, eh, siis võib-olla saavad nad eh, laenu ka oma vanaemalt, ämmalt või ühisest Euroopa põllumajanduspoliitikast. Eh, kui me ütleme, et see järgmised seitse aastat on hektari kohta toetus selline, siis see on nagu osa omakapitalist ja nad saavad endale neid masinaid lubada. seetõttu me ei peaks kokku leppima finantsraamistiku alles kahe tuhande kahekümnenda aasta detsembris. maikuus tuleme me välja oma MFF-i paketiga ja arutelud peaksid siis üsna pea jätkuma. tegemist on kuuenda MFF-iga, esimene oli tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa Jacques Delors'i oma aga sellist pole varem veel olnud. see, mis peaks, äh, äh, et, et äh, ennem selle jõustumist on veel Euroopa valimised. Teie ja meie soovime va ennem valimisi MFF-is kokku leppida. seetõttu ma soovin, et me, teie parlament ja teie komisjon määraks võimalikult kiiresti tööle raportöörid, hakkaks võimalikult kiiresti selle teemaga tegelema. kui te kolmandal mail tööd alustate ja seda teeb ka nõukogu, siis on meil võimalus, et meie öö, äh, talunikud ja meie maapiirkonnad saavad selguse, õiguskindluse enne Euroopa valimisi ning see tuleb kasuks kõikidele osapooltele, nii ÜPP kui ka Horisondi kui ka ühtekuuluvuse poliitika ja teiste programmide puhul, äh, äh, sest siis on meil investeeringute kindlus tulevikus, suur tänu! E, suur tänu! nüüd saavad sõna koordinaatorid, igaühel neist on kaks minutit kõneaega, ma kontrollin seda täpselt. pärast seda saab raportöör sõna kolmeks minutiks ja asendab teisteks eesmärkideks seda ma äh, tervitan väga, et äh, plaanis on seitsmeaastane finantsraamistik teisteks eesmärkideks. seda ma äh, tervitan väga, et plaanis on seitsmeaastane finantsraamistik. Kariga, mina just vahetasin välja oma juhi loa, mul oli ühe, kuuekümne esimesest aastast, maksab see Äh, kaks korda rohkem kui toona. me räägime siin suurtest summadest, mis on öö, äh, öö, äh, me öö, su-, suurtest, me peame tagama, et meie põllumajandustootjad, ettevõtted on öö, toimivad. miljonid inimesed sõltuvad põllumajandussektorist Euroopas ning me peame tagama, et süsteem on selline, et nad jääksid tõesti ka normaalselt ellu, seega me peame sest kuusteist viisteist peab volinik lahkuma. seega kuusteist null viis hakkab ta vastama. härra Andriu, palun kaheks minutiks. tänan, härra esimees, äh, sõnavõtu eest Teie ametisse astumises pidasite kõne, kus ütlesite, et eh, vormijõus on oluline julgeolek ja teadusuuringud samuti, aga toidu turvalisus on samuti fundamentaalse tähtsusega eh, seega on meie ÜPP-l vaja ka saatepoliitikaid, kui peame, sest kui meil pole selleks õigeid vahendeid. arvesse tuleb võtta tervishoiuküsimusi, keskhoiu küsimusi, tööhõive eh, küsimusi. see tähendab seda, et eh, ei saa rääkida mustast august, mis tekib eelarvest pärast Ühendkuningriigi lahkumist ja te ütlesite väga selgelt, et talunikel on vaja õiguslikku kindlust ja kindlust eh, tulevikuplaanide tegemisel. aasta töötanud, see on pikk aeg ja ma tahaksin küsida teilt, neljateistkümnendal veebruaril tutvustatud MFF-i puhul te rääkisite, et äh, panustab väga paljude teiste aspektidega, mille kirjeldamiseks mul täna aega ei ole. minu arvates Ühendkuningriigi panus on olnud umbes seitse protsenti. tänan, esimees, suur tänu, volinik, et te täna siia tulite. nagu te ütlesite oma ettekandes äh,, äh uued prioriteedid on vajalikud ja programmid äh, Äh, vananevad, me peavad läbi tegema reformi ja ajakohastamise, võib-olla me peaksime kriitilise pilguga vaatama, võib-olla mõni programm, mõnest programmist tuleks loobuda. ma tahaksin küsida, kuidas seada selline eeltingimus, et enne kui me hakkame mõtlema uute poliitikate peale eh,, ei püüa me kõike säilitada status quo'na ja lisame nendele uusi prioriteete ma tahaksin sama innukult tegutseda, et kui me midagi lisame, siis me peame vaatama äh, üle ka teised programmid, mida on võimalik muuta või äh, kustutada. ja nüüd ÜPP-st. kuidas te saate kindlustada ja äh, tagada samad eeltingimused, enne kui me lepime kokku uues MFF-is? ÜPP täidab neid eesmärke, mida me soovime uuendustegevuses, toiduainetega varustatavus, jätkusuutlik areng, need on kriitilise tähtsusega aspektid, et esitada meie maksumaksjatele ka äh, legitiimseid selgitusi. Pan poseł Hausling. Es igual antes que después eh.. ükskõik äh, varem või hiljem, ütleb proua Senra. aitäh, esimees ja volinik. meie leiame äh, et praegune kontekst äh, ei ole aktsia-, praeguses olukorras ei ole ÜPP kärpimine ühelgi tingimusel õigustatud. ning kuna me hakkame rääkima uuesti ÜPP-st, siis leiame, et kõige mõistlikum oleks defineerida ÜPP-d ja äh, hinnata äh, rahastusvajadused ning paika panna vajalik eelarve, et see poliitika, mida soovime välja arendada, põllumeeste olukorra oma tegevuse keskmesse, siis äh, meil ei oleks äh, ei oleks meil neid küsimusi kärbete kohta, millest praegu, mida praegu mainitud on. et eh, ma äh, tahaks, et selle asemel, et rääkida kärbetest ja ümberpaiksusest kõrvale hiilivad sunnitist ja nad makse maksma, see suurendaks sissetulekuid loomulikult. ja teiseks tuleks vähendada kõiki neid äh, kulusid, mis on Euroopa militariseerimisele suunatud. kärbetest räägite, see, meil on vaja öö, äh, sissetulekute suurendamiseks ka öö, äh, käibemaksu kehtestada, see on selge, aga mind ärritab praeguses arutelus see, et et kõik räägivad, sest see on paljudele regioonidele tähtsamgi kui esimene sammas. me siin kõik kardame, et teist sammast äh, ebaproportsionaalselt palju kärbitakse selleks, et esimene sammas alles jääks samasugusena. me peame esimese samba rikkuse edendamiseks äh, paremini rahasid eraldame ning me, meil peab olema ka, meil peavad olema ka selged põhjendused inimeste jaoks, miks me teatud makseid teeme. meil on võimalus ka sää-, äh, kärpeid teha, säästa tööstuste asemel, äh, et seda ka-, kahju kannaks talunikud. ning ma tahaksin teid ka tänada selle eest, et te rääkisite renatsionaliseerimise vastu. meil on ühine põllumajanduspoliitika ning selle pädevus peab jääma Brüsselisse suur tänu, me arutame Euroopa Liidu rahanduse tulevikku ja minu tähelepanu püüdis see osa, mida nimetatakse omavahenditeks. omavahendid kujutavad raha, mida Euroopa Liit suudab koguda Euroopa Liidu maksumaksjatelt ja mille üle liikmesriikidel kontroll puudub ja mind hämmastab, kui julge ettepanek on Euroopa Liidu süsinikumaks, ettevõttemaks, Euroopa Liidu tehingumaks, Euroopa Liidu elektrimaks, Euroopa Liidu mootorkütusemaks. ja mulle tundub, et need autoomanikud peavad neljakordset maksu maksma ja ka käibemaks ja siis, siis tuleb uus Euroopa Liidu maks äh, mootorikütusele ja ka süsinikumaks võib kasutusele tulla. see on äärmiselt julge. ja britid, kes tahaksid jääda Euroopa Liitu võivad hakata kahtlema oma esialgses otsuses, kui nad seda silmas peavad. kui mina oleksin teie kohal, üritades kogu neid rahalisi vahendeid kokku saada, äh, milline pretsedenditu juhtum, et me võtame ära ühe kolmandiku käibemaksust ja äh, siis võidakse siis küsida, miks mitte seda tõsta ühe protsendi võrra ja mitte mitte. ma arvan, need on olnud väga julged sammud ja ma kardan, et need annavad tagasilöögi järgmise aasta valimistel. tänan Äh, nad, nende riikide finants, äh, äh, nende riikide finantsministrid tuleks siia Brüsselisse kutsuda ning neid veenda, minu arvates ei ole nende positsioon väga tõsine. loodetavasti viimast, järgmistel nädalatel asi paraneb. minu jaoks seisneb mure selles, et tõsine loodetavasti viimast, järgmistel nädalatel asi paraneb. minu jaoks seisneb mure selles, et me peame mõtlema, kuidas koha peal. ma arvan, et, et omavahendeid on vaja. ja tahaksin, et Hispaania valitsus oleks siin, oleks aktiivsem, tähendama äh, aga see ei, see ei sobi liikmesriigi valitsusele selliseid asju öelda. igatahes äh, praegusel hetkel on, tuleb üks reform teise järel, omnibussiga saime just ühele poole. ja praegu äh, seega meil on äh, ühesõnaga vaja arvestada sellega, et praegusel hetkel rohestab kaksteist miljonit Brexiti jaoks, ütleme poole. kuus miljardit, äh, kui meil on äh, viisteist, kakskümmend prot-. seda, et põllumajanduse jaoks väheneks summad kahe miljardi üle, nii et kolmsada viiskümmend miljonit kärbet põllumajandusele, aga kust see viis jääb mulle? see kolm miljardit kui sellega on tegemist. ma loodan, et te suudate adekvaatselt vastata, härra Vaits uh,. Uh, härra Oettinger, te jätsite mõningad teemad välja oma ettekandest, kliimakaitse, ökoloogia näiteks. ma tean, et Euroopas on ju ka öö, äh, öö, äh, kohustused põllumajandust ro rohelisemaks, ökoloogilisemaks muuta ka teemat tervist ei maininud, meie toiduainete kvaliteeti eh, ning selle seost meie põllumajanduspoliitikaga, mis otseselt mõjutab meie inimeste tervist. ning eh, lõpetuseks töökohad. Briti kolleeg juba ütles, et igal aastal kaovad tuhanded ja tuhanded töökohad maapiirkondadest eh, kas ei peaks mitte otse välja öelda, et meie eesmärk on ka luua ja kaitsta töökohti maapiirkondades? ning lõpetuseks veel, ma olen roheliste saadik ja kaitsta töökohti maapiirkondades. ning lõpetuseks veel, ma olen roheliste saadik et kärbetest alati mind see hirmutab, mina räägiks kokkuhoiust ehk siis optikat pisut muudetes. varusid, mis võiks aidata eh, eh, kokku hoida ja kärbetest loobuda. igatahes kaksteist, kolmteist miljardit jääb puudu tänu seoses kord õppeda. suur aitäh teile, härra volinik. kõigepealt äh, soovin teid äh, siin viibimise eest äh, tänada. teame, et komisjon võiks, võiks eelarvet suurendada praegusest ühest protsendist ühe koma ühe või ühe koma üheksateistkümne protsendini, kuid äh, praegusel hetkel tundub, et põllumajandust tahetakse kärpida, see, kui see nii on, siis seda ei ole võimalik aktsepteerida, sest me, see poliitikavaldkond on äh, tohutu oluliselt selleks, et ebavõrdsust vähendada ning äh, garanteerida ka vähem arenenud ja kaugemate piirkondade asundusi selle tagajärjed oleks ühesõnaga kohutavad, praegusel hetkel juba põllumehed, praegu on need, kes maksavad äh, Vene veto äh, oma nahka kinni ja ei tohi lubada, et nad peavad oma, peaks oma naha turule tooma ka nüüd äh, Brexiti pärast. seega, kas komisjon on tegelikult mõeldud, kuidas, kas, kas kaasfinantseerida otsetoetuseid, ja äh, kas see kõik toimub viieteist äh, kuni kolmekümne protsendima. järgmisena. domnule comisar pentru expunerea făcută, demonstrați că într-adevăr cunoașteți care sunt problemele agriculturii, însă see eh, härra puudutab, et te näete, siis on oluline teada, kus neid kärpeid tehakse, sest otsetoetusi ei saa vähendada, vastupidi, komisjon peaks üritama neid ühtlustama, sest me teame, et äh, idapoolsemaid ja keskmise suurusega ähm, põllumajandusettevõtteid toetada, sest vastasel juhul nad ei jää ellu, nad vajavad Euroopa Liidu abi ja me ei tohi. Consider... täna on esimees volinik, minu arvates ÜPP on äh, ühiskonna tasu talunikele, äh, kes meile teenuseid pakuvad ja tundub, et talunikel nende teenuste eest, millega tagatakse äh, parima kvaliteediga toiduained maailmas, mis on toodetud ja tarbijatele kättesaadav taskukohase hinnaga, mis on toodetud turvaliselt, mis on ohutu ja selle läbi me kaitseme oma maid ja oma talu, talusid ja äh, tegeleme ka keskkonna ning kliimamuutustega ning maaelu arenguga Äh, väga paljudel juhtudel ÜPP maksed on saanud nagu hüvitusmehhanismist, kuna talunikud ei ole võimalik oma toodete eest õiget hinda saada. Nad justkui doteerivad jaemüüjaid ja hulgimüüjaid, kuid see on teenus ja me peame esitama küsimuse, kas me ootame samasugust teenuse taset ka kahe tuhande kahekümnendal aastal sama raha eest või väiksema raha eest. see ei ole võimalik, see ei ole vastane Te olete ilmselt ka tuulelohesid lennutanud, siis ma leian, et meie ülesanne ja põllumajanduse äh, valike äh, ülesanne on see tulelohe alla tuua, sest kui on kavatsus teha kärpeid, siis tuleb leida raha teistest allikatest, sest praegu kulutatakse miljoneid dollareid sõjalistele projektidele ja see ei peaks puudutama talunikke sõna ei saa, sellepärast et äh, mõned rääkisid äh, lubatust pikemalt. aitäh, ütleb härra Denano. Te ütlesite õigesti, et meie komisjon ei ole ÜPP ümbermuutmise poolt, seda põhjusel, et suurriigid nagu Hiina, USA ja teised äh, toetavad oma põllumehi palju rohkem kui meie. seega ka ja muuseas ka eh, kahepoolsete kaubanduslepingute eh, sõlmimine Austraalia, Uus-Meremaa, Mercosuri, Kanadaga, kõik need kokkulepped toovad pidevalt ohvriks meie põllumehed, eh, kes ei ole enam konkurentsivõimelised. seega on sellel kõigel keskkonna sots-, tagajärjed, sotsiaalsed tagajärjed, tagajärjed majanduslikud tagajärjed ning ma paluksin, et komisjon peaks vastu survetele põllumajanduspoliitikat kär-, kärpida. härra volinik, teie sõnavõtu eest. Te tsiteerisite korduvalt erinevaid arvusid, ma tean, et e, e, igas komisjonis, kus te käite, nõutakse teilt eelarve säilitamist. ma tahaksin rõhutada äh, ühte tähtsat punkti, mis puudutab äh, põllumajandustoetusi. Nad on äh, tähtsad äh, mitte selleks, et tegevust toetada, hmm. ning äh, igatahes arvestage sellega, et tohu-, tuhanded äh, kümned tuhanded põllumehed pannakse äh, oma tegevusele, teeks oma tegevusele lõpu peale ilma ÜPP-ta. minu kodumaal äh, väga äh, paljud põllumajandusettevõtted äh, saavad abi sel, sellisel määral, mis ei aita isegi perel ellu jääda. tahaksin meenutada et, et seitsmeprotsendine põllumajanduseelarve langus vastavalt äh, see tähendaks ekspertide arvates kaheksa protsendist sissetulekute langust põllumeeste jaoks. põllumeeste sissetulekud on pea praktiliselt viiskümmend protsenti sissetulekutest kogu sektoris, milline oleks nende tulevik, kui lisatoetusi ei ole ära kus-. Teie selgituste eest ÜPP kohta. mul on üks küsimus teie seisukohtade kohta. me oleme korduvalt kohtunud omavahel, ma olen ka eelarvekomisjoni liige ning seal te ütlesite, et Brexiti, äh, äh, Brexiti tõttu äh, peaks, siin aga räägite te jälle ka kärbetest. ning Äh, et kärpeid tuleks teha äh, kuskil äh, viis kuni kümme protsenti, kus öeldakse, et otsemaksed peaks järgmises finantsperspektiivis alles jääma ja samal tasandil. meil peaks toimuma võrdsustumine vanade ja uute liikmesriikide vahel, mida te sellest arvate? lugupeetud volinik, lugupeetud esimees, ma tänan teid teie jõupingutuste eest äh, ÜPP säilitamisel, ühtekuuluvuspoliitika säilitamisel, nagu te mainisite. eelmisel kohtumisel Strasbourgis äh, härra Juncker vastab tõele, sest need on Euroopa Liidu põhipoliitikad ja ilma nende poliitikuteta ähm, äh, ÜPP-l ja ühtekooluspoliitikal oleks teisi probleeme. ma juhiksin tähelepanu rohestamise poliitikale. see ei ole saanud täiendavaid rahalisi vahendeid, kuid talunikel on tekkinud, me peame lõpule viima äh, reformi seoses maksuparadiisidega. makse tuleb maksta seal, kus teenitakse kasumit tänan, esimees. me ei saa rääkida siin äh, kulutuste vähendamisest põllumajandusel. meil on vaja alternatiivseid rahastamisallikaid, millega oleks võimalik äh, tasaarvestada tekkinud probleeme. kuid äh, dokument, mille komisjon on koostanud, siis ühe stsenaariumi puhul säilitatakse olemasolev rahastamistase. ja on olemas teised programmid, nagu näiteks Erasmus ja muud, äh, saavad rohkem rahalisi vahendeid. seega, kui me räägime põllumajandusest, kui meil tekivad uued vajadused, uued nõuded, meil on vaja nii-öelda värskeid rahaallikaid ja komisjon peaks austama meie komisjoni peaaegu üksmeelset arvamust äh, MFF suhtes, äh, kui me palusime suurendada neid äh, rahalisi eraldusi ja halvema stsenaariumi puhul säilitada olemasolev tasu. aitäh, et te Euroopa projektis põllumajandust nii palju rõhutate, see on tõesti esimene ühine poliitika, seda ei tohiks unustada. samal ajal tuleb ju meeles pidada, et liikmesriikide eelarved põllumajandussektoris on äh, suuresti vähenenud, kui me äh, siin hakkame Euroopa tasandil kärpeid tegema, siis tuleb hakata ju tõstma eelarveid liikmesriikide sees. Äh, siis noortalunikud ning nende toetamine, nendel on vaja nii öö, esialgset starditoetust kui ka äh, toetust esimestel tegutsemisaastatel. ning me peame silmas pidama ka seda, et meie põllumajanduspoliitika oleks ühiskondlikult vastuvõetav. meil on vaja põllumajanduspoliitikas võtta vastu, äh, arvesse võtta nii äh, keskkonda kui kliimamuutust. aitäh, jah, ma olen öö, Äh, nõus sellega, et me peame ühisko-, üheskoos selle äh, äh, raha eest võitlema äh,. Saksamaalt on head uudised, et äh, sealne valitsus toetab praegust rahastamismäära, teiseks äh, kärbete puhul on olukord selline, et kui keegi juurde ei maksa, siis tuleb tõesti teha ühtseid kärpeid öö, Äh, äh, te mainisite ka seda, kust äh, see raha peaks tulema, see viiskümmend, viiskümmend ja kaheksakümmend, kakskümmend protsenti nende lünkade katmiseks. kui teie panete paika riistvara ja meie tegeleme tarkvaraga ehk siis põllumajanduspoliitika üksikasjadega, siis loodetavasti jõuame üheskoos päris kaugele. suur tänu! jah, Brexiti tõttu jääb meil raha puudu äh, ning me peame läbi viima kärpeid, mina äh, paluksin, et te kõike võimalikult selgelt selgitaksite ja et Brexit ei pea, ei tohiks muutuda ettekäändeks lihtsalt põllumajanduseelarvet äh, kärpida. Äh, rohestamist äh, näiteks kritiseeritakse väga palju, aga komisjon on alles nüüd märganud, et äh, see ei ole päris ratsionaalne lähenemine seal. samuti ei rääkinud ta üldse sellest, et otsetoetused peaksid olema ühtlustatumad, näiteks Poola toetused on palju väiksemad see on küll natuke, olukord on küll natukene paranenud, aga võrreldes meie äh, Saksa naabritega on toetused palju madalamad. Äh, ning kui kärbetest rääkida, siis äh, kellel toetusi kärbitakse, kas kõikidel ühtlaselt või mõnedel rohkem? meie ülesanne on kaitsta ÜPP-d e ja tagada selle tugevus Euroopa poliitikana ja sellega seoses meil on kaks ohtu, strateegia puudus, raha puudus meil on hea meel, et te tegite oma ettepaneku, te ütlesite, et liikmesriigid peavad oma sissemakseid eelarvesse suurendama, kuid mulle teeb muret see asjaolu, et te rääkisite sellest üks koma üks X protsendi suurenemisest. ma arvan, et see üks koma kolm protsenti ei ole piisav, et säilitada ÜPP sellel tasemel. me peame olema ambitsioonikamad peaksime rääkima ühest koma kolmest suuremast protsendimäärast. me vajame ÜPP-d, ilma selleta me ei saa eksisteerida, sest see võimaldab äh, äh, perekondadel ja inimestel maapiirkondades ellu jääda. suur tänu, mul on kolm märkust, esiteks meil ei, eh, tegelikult ühtset põllumajanduspoliitikat ei ole, me teame seda, iga riik üritab liikuda omas suunas, mis neile sobib. Neil on eh, erinevused näiteks maksete suuruses ja nii edasi, ehk siis te, eh, ma peaksin küsimärgi alla üldse ühise põllumajanduspoliitika olemasolu. teiseks Äh, turu läbikukkumise äh, äh, ning kriiside puhul me ei saa ennast ette kindlustada. esimene mõte, esi, esimene asi, mis meil peab silmas, mida tuleb silmas pidada, kui me raha välja jagame, on see, kuidas see mõjutab turuolukorda. ning teiseks, ning kolmandaks, kõige suurem eba, ebavõrdsus on just otsemaksetes lineaarselt ning see tuleb kuidagi ära lahendada. Um... tänan, esimees volinik, suur tänu selle arutelu eest, sest ma arvan, et teie arv näitajad ja teie dokument on ärgitanud äh, väga aktiivset äh, debatti. ma ei tea, miks valiti see äh, kolmkümmend protsenti, kuid ma olen kohtunud Iiri talunikega ja nemad soovivad rohkem eraldisi, et vastu seista põllumajanduses valitsevatele väljakutsetele. me peame seda sõna selgelt välja. ma tahaksin teada seda, mida arvavad teised kakskümmend kaks liikmesriiki seoses eelarvesse sissemaksete protsendi suurenemisega. ma ei taha rääkida negatiivset, ma räägi, tahaksin rääkida sellest, kuidas me peaksime reageerima Brexiti järgsele sest praegu ega rohkem äh, äh, Brita-, äh, britid räägivad hard Brexitist ja see võib mõjutada ka meie põllumajanduse ja see võib nõuda ja see tekitab mul suurt muret. härra volinik ÜPP-st saavad kasu mitte ainult põllumehed, vaid me kõik juba sellepärast, et toiduained on odala, odavamad, see on tarbijatele heaks hindama. ja just äh, sellele on ka mõeldud ÜPP fondid, nii et suur aitäh ja teil on nüüd sõna, härra volinik. härra esimees, daamid ja härrad, kolleegid. mina olen siin täna peamiselt selleks, et teid kuulata, et oma seisukohti välja liitresse ja eelarve ja eelarve kontrollikomisjoni lähen, siis on asi veel parem. ning on hämmastav see, kuidas parlament Strasbourgis suudab ühise positsiooni ikkagi vastu võtta. Brexit on paraku maksja, kel-, kelle, kelle SKT on väga kõrge, siis tähendab see seda, et tõsiasi on see, et, et me kaotame kaksteist, kolmteist miljardit eurot. kui äh, rikas onu sureb, siis jõulupuu all on üks äh, kingit-. me saame äh, me saame lubada aga ainult seda, mid-, mida me suudame ka teostada, ma soovin olla auahne, aga öö, jah, palun äh, lennake Amsterdami ja rääkige oma valitsusjuhiga, sest tema on kõige kangekaelse, kõik kangekaelsem. ning palju edu teile selle, tema veenmises öö, jah, me ei tohi ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitikas kärpeid läbi öö, viia, meil on vaja rohkem teadusele raha, rohkem toetust näiteks Serbiale ja nii edasi, aga me peame jääma siis ühe protsendi juurde. Te teate, et lõpuks meil on vaja ühehäälsust, meil on vaja presidenti ning kakskümmend seitse parlamenti oleks nõus. ja ma võin teile lihtsalt teada anda, et olukord on üsna, siis võime me nii mõndagi saavutada. aga teie fraktsioonis on ka tugev Poola delegatsioon ning väike Saksa oma. siis pea, peate te ise selgelt välja ütlema ka, et teatud programme ei kärbita. Erasmus plussile on ette pannud ning mina toetan nende summade suurenemist kui Euroopa öö, soovib jääda konkurentsivõimeliseks Silicon Valley ja Hiinaga võrreldes, siis me peame rohkem toetama ja teadust ja innovatsiooni. me peame paremini harima oma lapsi Euroopa tuleviku nimel, kasutades ka Erasmus plussi. Need on ka põllumees-, me peame paremini harima oma äh, lapsi Euroopa tuleviku nimel, äh, kasutades ka Erasmus äh, plussi. Need on ka põllumeeste lapsed, kes Erasmus plussist kasu saaks. meil on ka teadusprogramme, mis tulevad kasu tulevastele põllumeestele. jah, rohestamine ei ole toiminud päris hästi, seetõttu on see kontrollikoja aruanne väga õigeaegne ning kolleeg Aukeniga oleme ka ühel meelel, et Äh, e, meie eesmärk ÜPP-s peab olema kõrge kvaliteediga töö, äh, toiduained, äh, meie kont- parandama. see on just selle suure programmi lisaväärtus. Teie arvutused ei, ei olnud päris valed, ma rääkisin viiest kuni kümnest protsendist kärbetest. aga või kolmeteist protsendi stsenaariumid on lihtsalt stsenaariumid, see ei ole komisjoni öö, positsioon. meie valge raamatu järelemõtlemisprotsess on ainult siis usutav, kui öö, me avalikkusele ka selgitame, kust me need öö, Brexiti lünka tuleks äh, täita äh, viiekümne protsendi äh, ulatuses kärbetest, viiekümne protsendi ka ulatuses uut, uutest rahadest, seda ma olen korranud üle igas liikmesriigis, teie saalis siin, proua Kresslele kontkomisjonis ning kui meil on ka uued ülesanded siis, siis kaheksakümmend protsenti selle rahadest, nende rahadest peaks tulema uute, uutest allikatest ning kakskümmend protsenti siis äh, Äh, ümberpaigutamistest praeguse eelarve sees. me peame teilt, et te teete ettepanekuid mingiteks kärbeteks, aga ma äh, äh, palun teilt, et kui ja president Juncker ütleb, et kärpeid ei tule, aga kui, kui tehakse teatud mastaabis kärpeid, kui nad pia tooma oma teadmised äh, ka siia, et võimalikult vähesed kannataks nende kärbete tõttu. kahjuks see kolleeg, ma tunnen väga hästi ju teie kodumaad Saksamaad ning seal on ka suuri hääli, kes räägivad, et suurettevõtted loovad palju to-, töökohti ning toetavad suuresti majandust. maksed peavad olema hektari kohta täpselt sama suured olema kompromissi valmid, et ikkagi kokku leppida. sest ühine Euroopa põllumajanduspoliitika toob ju kaasa lisa, saame öö, äh, öö, äh, ju öö, äh, tagada parema toiduainete kali-, kvaliteedi, parema looma- ning me saame ühe, ühise, ühe sama hinnaga, ühe sama kvaliteediga müüa üle Euroopa erinevate pi-, soovib rohkem raha välja anda me soovime Brexitist tuleneva lünga täielikult täita ning äh, seda olukorda, mis praegu on, et on kangekaelsed, kes soovivad kindlalt jääda ühe koma nulli juurde, siis me peaksime leidma mingisuguse kesktee. see viiskümmend viis, üks koma üheksateist võib see isegi olla. kui parlament öö, äh, öö, äh, ei suuda kokku võttes arvesse, mida härra volinik ütles, ses osas, mis puudutab eelarve, võimalik meid kaitsta, miks noored ei soovi põllumajandusse jääda, sest eh, tingimused on keerulised eh, ja eh, ega no, ÜPP-d on vaja, see tuleb säilitada. suur aitäh teile ja kohtumiseni järgmistel kordadel. okei okay,, professor, aitäh veel kord volinikule ja nüüd hetkeline paus, ma tean, et äh, mõned teie seast soovivad nüüd ära minna. Proszę Państwa, e, zaczynamy. E, jätkame. vabandan härra e, Raimond külaliste ees. noored põllumehed, keda ma sooviksin siin tervitada. unustasin seda enne teha. tore, et te siin olete ja kuulasite, kuulate meie äh, arutelusid. Lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. meil on kvaliteediga toodete kohta ühisel turul, see on huvitav ja väga keeruline teema. härra Neekov on arvamuse komisjoni esindajad, kes selle küsimusega tegelevad ja hiljem anname ka teile sõna, anname aga kõigepealt sõna härra Neekovile väga tõsine teema. see ei ole sugugi uudne teema ja vaatamata viimastel aastatel tehtud algatusi, ei ole tarbijatel pakutavates toodetes muutusi olnud inimesena, kes kasvas liikmesriigis, mis liitus Euroopa Liiduga kümme aastat madalama kvaliteediga. me ei räägi mitte ainult toiduainetest, vaid räägime kosmeetikatoodetest, Eh, igasugustest seadmetest, autodest ja teenustest. Eh, olles põllumajanduskomisjoni liige, ma leian, et me peaksime esile tõstma just eh, toiduainete tootmise aspekti see on esimene samm ja ma loodan, et edaspidi toimub hea kooskõlastus teiste komisjonidega, IMCO ja ENVI komisjoniga kõige olulisem poliitiline sõnum on kõikidel sama. ei ole vastuvõetav, et ühtsel turul on sama kaubamärgi tooted sama pakendiga, sellised, kus koostis on erinev, mis kahjustab Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Horvaatia ja teiste liikmesriikide tarbijaid mõningates liikmesriikides on läbi viidud küsitlusi ja on tuvastatud nende uuringute käigus ka äh, proportsioonide erinevust, näiteks lihatoodetes mõnedes riikides on liha osakaal palju väiksem. Bulgaarias äh, on tuua ka teisi drastilisi näiteid, toode, mis oli sada seitsekümmend protsenti kallim kui sama toode Saksamaal toote hind äh, koosneb mitmetest teguritest kuid meie kodanikele teeb muret see, et eksisteerib selge seos kaubamärgi ja kvaliteedi vahel ja kaubamärgi ning toote vahel. Äh, tuleb, tegemist on ebaausate kaubandustavadega, kui äh, sama kaubamärgiga sama toodet sama pakendiga müüakse erineva koostisena liikmesriikides on sama kvaliteet ja seetõttu mind üllatab, et see kvaliteet erineb. kui kasutatakse erinevat kohalikku retsepti, siis tuleb sellest ka äh, üks äh, koostisosade ühtlus, ühtsust samas kaubamärgil olevates toiduainetes, et oleks sama proportsioon koostisosa arendamiseks ja ma kutsun üles läbi viima need uuringud nii kiiresti kui võimalik, eelistatult kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuks ning muuta ka vastavat direktiivi arvu. ja ma jään lootma muudatusettepanekuid, olen huvitatud ka teie arvamustest selleks, et kujundada äh, meie komisjoni nimel tugev äh, seisukoht proszę państwa e, najpierw zastępcy sprawozdawcy po półtorej minuty. nii anname nüüd sõna kõigepealt e, asendajatele variraportööride asendajatele kõigepealt härra Buda poolteist minutit. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, stimați colegi, sigur, din păcate avem... O... Tänan, esimees, kallid kolleegid. Kahjuks tegelikus äh, uh, äh, uh, maaleb kurva pildi nende jaoks, kes on pärit riikidest, eh, kus müüakse selliseid kahetise kvaliteediga, madala kvaliteediga tooteid, mis erinevad kvaliteedi poolest teistest liikmesriikidest müüdavatest samadest toodetest. me räägime identse kaubamärgi toodetest, mis kuuluvad sama kaubamärgi all nii Saksamaal, Itaalias ja mujal. me teame et neid tooteid on saanud äh, kinnituse vastavatelt institutsioonidelt. räägitakse, et on vaja kohapealseid retsepte kasutada, mis vastavad selle maa või piirkonna maitse eelistusele, kuid äh, meil on vaja identseid tooteid sellisel juhul ja minu arvates, nagu härra Juncker oma parlamendis peetud kõnes ütles, me ei saa, minu arvates tuleb tõesti ära kasutada komisjoni poolt eraldatud summa, et seda uuringut läbi viia. meil on vaja tõhusaid töövahendeid, mis võimaldavad teha lõpu sellisele olukorrale kui mingi ettevõte äh, saadab turule sellise kahetne Ecovile selle arvamuse eelnõu eest, on selge, et tarbijaid tuleb teavitada, tarbijad peavad olema teadlikud, mida nad kaupluses ostavad, ükskõik millises liikmesriigis siis. muidugi vastab tõele, et äh, meie komisjoni enamuse eelistus on, et kus iganes nad ka ei viibi, nad üritavad osta kohalikul toodetuid tooteid äh, kohalikke tooteid, et saada ettekujutuse selle riigi maitsetest, kuid mõned inimesed, kes reisivad ja kui on harjunud ostma äh, ühte toodet ühes kohas ja näevad teises kohas täpselt samasugust toodet samasuguse märgistusega, äh, siis äh, eeldavad, et sel tootel on samasugune kvaliteet ja samasugused koostisosad. ja meie ülesanne on see tagada. tundub, et on eriliselt see probleem terav äh, mõningatest Ida-Euroopa riikides, äh, kus paljudes toonedes on palju suurem suhkrusisaldus või lisaainete sisaldus. kuid see ei ole muidugi ainult Ida-Euroopa riikide probleem ja me oleme näinud ka suuri erinevusi, eriti liha äh, protsendi osas ka mujal äh, ja seega raportöör ja meie peame tagama selle, et äh, oleks tarbijatele õige informatsioon esitatud ja et tarbijad on alati teadlikud sellest, mida nad ostavad. ja et kvaliteet on tänan esimees. ma toetan seda arvamust ja mul on hea meel, et raportit koostatakse, see on väga asjakohane teema meie komisjoni jaoks ja samal ka selge. kahjuks on tekkinud mulje, et sellega on raske kus tarbimiseks ja kõrgema kvaliteediga tooteid ekspordiks. aitäh, aitäh härra Nekovile ka selle raporti eest. nagu öeldud, siis Euroopa Liidus peab kõiki kohel-, koheldama võrdselt ning see ei tohi olla lihtsalt ühisõnakõlks. Euroopa tarbijatel on vaja ka fakte need topeltstandardid kvaliteedis on eriti raske seetõttu, et tegemist on petmismehhanismiga, kasutatakse ka ju valeinfoga etikette. selle kohta on läbi viidud ka uuringuid. loodi avaldud, avatud plat-, platvorm, kus äh, peaks olema avatud platvorm, kus inimesed liikmesriikidest saavad ka analüüsida etikette öö, öö, ning võrrelda erinevate riikide sama toote etikette. ning siis saaks ametivõimud ka vastavaid samme astuda. nii saaks öö, tuvastada neid problemaatilisi tooteid ning tarbijad saaks osaleda rohkem selles protsessis. samuti peaks olema eraldi agentuur, mis kuigi selle jaoks Euroopa Liidul praegusel hetkel eraldi ressursse ei ole, aga meetmed tuleks kindlasti tarvitada. puudutab standardeid mis äh, on olulised ühisturul, kuidas saame rääkida ühisturust, ühispoliitikast, kui sellised asjad äh, võib, on võimalik. kahe tuhande neljandast aastast peale on muudatusettepanekuid, sest tuleb tegutseda äh, jõuliselt, et olukord paraneks, nagu seda ütlesid eelnevalt kõnelejad ning härra esimees, seega ma arvan, et Eh, seda raportit tuleb võtta tõsiselt eh, ning eh, liikmesriikide vahel selles komisjonis. härra Danten. härra esimees, sooviksin tänada raportööri tema tehtud töö eest, ta tõstatab tõelise probleemiga, kuid me tahaks, peaks siiski asjadest rääkima adekvaatseks, sest üks asi on baastoode, mida müüakse, kui tõesti mingit baastoodet müüakse kvaliteettootega sarnases pakendis, on skandaalne. isegi äh, sam-, samas riigis ei ole maitse alati sama ning äh, tootja või äh, edasimüüja peab ennast kohaldama. näiteks üks näide, mida ma hästi tunnen enne parlamendisaadikuks saamist juustu töötmises sama juust, tal ei ole alati sama maitse ja üks äh, maitse äh, meeldib rohkem äh, ühele, teine teisele piirkonnale. seega erinevaid tarbimisharjustega, nii et ei tohi segamini ajada ebalojaalset, ebalojaalseid tarbimisprakt-, müügipraktikaid ja olukorraga, kus üritatakse kohaldada nõudlusega turul. selles äh, rool vasakul pool ja kui Briti turul, siis paremal pool, kuid tegemist on sama Audi mudeliga. see võib-olla tundub niisugune lihtsustatud näide, kuid teie tegelikult kaebate just sellise versiooni peale. ma ei tea, millist kasu sellega saavutatakse, kas tehakse äh, viletsamaid koostisosasid äh, ja hinna ähm, hinnaks võtab aga sama hinna, mis parema äh, kvaliteediga koostisega toote puhul. ka see on siis just hinnateguri aspekt. kui me räägime ettevõtluse ajastust, kas see on mingi must turg, kes sõidab näiteks, Tšehhoslovakkia oli üks riik. kas keegi teenib sellisel viisil mustal turul raha endale? ja kui äh, nõudma selle eest kõrgemat hinda, kas nad on ma tahaksin kiita raportööri väga olulise tee, töö eest. see arutelu ei ole ju uus, sellist asja, sellest on räägitud ka juba ka tootjatega. Äh, ja asi on tegelikult selles, et kui nad äh, soovivad äh, asja muuta, siis nad ka su-, suudavad seda Äh, kogu seda infot võib saada ju ka äh, internetist kuskilt näiteks, aga mina tahan saada infot poes lihtsalt sildi pealt. see on üks peamisi probleeme, mida ma siin näen. see arutelu on kestnud juba aastaid äh, ja tootjad ei ole mitte midagi ette võtnud, seetõttu on minu arvates hea, et me lõpuks hakkaksime öö, karmimalt tegutsema. ja Saksamaa autotootjad ei paku ju inglastele ealeski viletsama kvaliteediga autot. seetõttu minu arvates peame me jääma siin karmiks Äh, asi on tegelikult eelkõige selles, et äh, tarbijaid teavitatakse. kui äh, mõne toote jaoks on suhkru asemel kasutatud siirupit, siis tuleb tarbijat sellest teavitada. praegune olukord tekitab usaldamatust tarbijate hulgas ning sellel on ka oma tagajärjed me peame siin tõesti öö, tootjaid sundima oma käitumist muutma. tarbijal oleks hea meel, kui talle esitletakse midagi sellist, mis talle meeldib. ja alati, kui lisatakse ka ähm, äh, liikmesriikidele ja nii me võiksime äh, ära hoida seda, et sama eh, pakendis on erineva kvaliteediga. mees riikides eh, tuleks ka iga-aastane laborikontroll läbida. Euroopa ja andmed sisestama ühtsesse andmebaasi. tahaksin nüüd sõna anda Euroopa Envi komisjoni E, e, esindajatele. E, Olga Šenavalova, teil on sõna. Imko. Poštovane kolegice i kolege. tänan, esimees, kallid kolleegid. Europarlamendis me sageli räägime sellest, et kõikidel kodanikel liidus peavad olema võrdsed õigused. ja parlamendiliikmed peavad nüüd kättestes andma märku sellest, mida nad arvavad sellest, kui liidu kodanikke ei kohelda võrdselt. mul on hea meel, et see on Euroopa Parlamendis esimene raport sellel teemal ja tänu sellele raportile me saame kujundada Euroopa Parlamendi ametliku seisukoha, sellised kodanikud ja seetõttu on igati põhjendatud äh, rakendada meetmeid. sellel teemal on mitmeid uuringuid läbi viidud ma olen koos Horvaatia Toiduametiga ka uuringus osalenud ja oleme tõestanud, et on olemas toiduained ja mittetoiduained, mis on, tahan öelda, et, et vastab tõele, et äh, kohalike eelistuste tõttu võib mingi toode sisaldada rohkem suhkrut või näiteks, et autodel Suurbritannias on rool kui toode erineb kvaliteedi poolest, tähendab see diskrimineerimist. uskuge mind, et on oluline koostada see raport ambitsioonikana ja ma arvan, et raport peaks tegema ma jään ootama härra Nekovi arvamust ja meie koostööd ja olen kindel, et meil õnnestub koostada dokumente, mis meid kõiki rahuldab. tänan Eh, sõna oli ENVI komisjoni esindajal ja nüüd saab sõna proua eh, Šenalova eh, IMCO komisjonist. suur tänu, suur tänu härra Nekovile arvamuse eelnõus ja kõigi tänaõhtuste sõnavõttude eest. ma suhtun väga positiivselt sellesse mõttevahetusse arvan, et me oleme ühel lainel selles küsimuses, sest IMCO komisjon on lõpusirgel selle raporti koostamisega, mina raportöörina tutvustan raportit mart-, märtsikuus, jään ootama ka teiepoolseid panuseid sellesse raportisse. ja et kokkuvõtteks eh, selle arutelu öelda, et juba aastal kaks tuhat kolmteist Euroopa Parlament äh, kutsus Euroopa Komisjoni tegelema selle küsimusega. me oleme jõudnud aastasse kaks tuhat kaheksateist ja me koostame esimest parlamendipoolset raportit. loodame, et see annab hea tulemuse ja aitab lahendada probleemi, mis on juba pikka aega ooteerijakorras olnud. tänan. ma tahaksin nüüd sõna anda komisjoni esindajale meil on siin DEFRA Grow, Grow peadirektoraadi esindaja, eh, kes soovib sõna esimesena? Thank you very much, Mr Chair. tarbijaid ja et igasugune äh, tegevus, mis seda eh, suurendab, vajab kiiret. mida on komisjon ette võtnud pärast seda, kui ta otsustas äh, hakata tegelema selle küsimusega eelmisest tarbijatele ja ebaausad kaubandustavasid käsitleva direktiivi, mis selgitab, et sellised eksitavad tavad e-, esitades sama ka-, et testida toiduaineid, mis on sarnase kaubamärgi jaga ja mis, millele härra Juncker ja Nekov viitasid, on olemas ka pilootprojekt parlamendi poolt, mis samuti panustab selle metoodika äh, ja katsetusraames, et kui seda projekti jätkatakse, kasutatakse äh, seda ka tööstuskaupade puhul. ja kokkuvõtteks tahan öelda, et jääme ootama äh, IMCO proua Simha-, Simhalova raportit märtsis poolt äh, peadirektoraadi esindaja. tänan esimeest, tere pärastlõunat kõigile. ma tahaksin täiendada oma kolleegi ja seda, mida ta äsja ütles. ka meie oleme pühendunud äh, vastava tegevuskava elluviimisele, mille me käivitasime selleks, et äh, vastavaid asutusi nende võimekuse suurendamiseks ja testide läbiviimises me jätkuvalt toetame seda me aprilli lõpuks anname hinnangu ka grantitaotlustele. ja kui me räägime tarbija seisukohast, nagu siis ma tahan öelda teile, härra esimees ja lugupeetud parlamendiliikmetele, et me praegu tegelema kahetise kvaliteediga toodete probleemiga äh, seoses äh, vastava tarbija direktiivi muudatustega борса на Олга Сехналова има едно много добро сътрудничество, така че смятам, че... Suur tänu! Meil on olnud väga hea koostöö selle arvamuse koostamise. Me oleme juba äh, äh, protsessi käivitanud, et äh, seadusandlust muuta ja seda, see tuleks lõpetada nii kiiresti kui võimalik. ja seda, mida ütles härra Dantin, on igati õiglane, on arenevad juustud erineva maitsega. kuid neid tuleks kaitsta nõnda öelda geograafilise päritolu tähisega. vastavalt nende päritolule, kuid ei ole õiglane, et eh, toode samasuguses paketis, eh, sama kabevärgid, siis on erineva koostisega. arvestades ka seda, mida ütles härra Agnew ja tegelikult tema poolt esitatud küsimused viitas sellele, et sellega peetetakse tarbijad, sest tarbija seostab teatud toote, mida ta ostab Ühendkuningriigis ja kui ta külastab Bulgaariat ja näeb sealt sama toodet, siis ta eeldab, et sellel tootel on samasugune kvaliteet. seega äh, küsimus ei taandu mitte märgistusele ja etikettidele etikettidel on tõene informatsioon, kuid probleem on selles, et koostisosade proportsioonid on erinevad. näiteks äh, äh, rohkem riisi võrreldes lihaga või äh, liha, mida kasutatakse, on rasvane liha. kuid kuskilt tuleb ju alustada. meie esindame kodanikke, me räägime solidaarsusest ja seda iga päev. ja me peame tegutseme selle nimel, et tagada ühtsel turul solidaarsus. Žooga ja tanklates sageli küsitakse minult, kas te soovite originaalvaru osa või Hiina oma ning eks ma siis ise otsustan, kas ma öö, ostan garantiiga öö, orimise päevakorrapunkti. komisjon TG Agri tutvustab öö, märgistamist ja tutvustamist ning määruse kuussada seitse kaks tuhat üheksa kehtetuks tunnistamist. seone liikmesriikidega delegeeritud õigusaktide üle et traditsioonilised nimetused ning soovitakse vähendada kulusid äh, kodanikele, äh, kodanikega konsulteeriti ka läbi dialoogirühma. üks tähtsamaid äh, aspekte konsultatsioonide juures oli see, et veinisektoris peaks reeglid olema lihtsamad, mõistetavamad kui võimalik, tuleks seda kõike reguleerida ühes õigusaktis. seetõttu öö, otsustas Agri ette valmistada delegeeritud õigusakti ning rakendusakti ja viimasel ekspertrühmade kohtumisel kolmeteistkümnendal jaanuaril, kolmekümnendal jaanuaril e, esitles Agri viimast versiooni kus, kuhu on kaasatud kõik liikmesriikide ning eh, ka õigustalituse kommentaarid. järgmisel ekspertide rühma kohtumisel seitsmeteistkümnendal mail peaks toimuma hääletus, kus võetakse vastu see delegeeritud õigusakt. komisjon peaks selle vastu võtma siis seitsmendal juunil ning see peaks jõudma siis pärast seda parlamenti nüüd annan kohe sõna komisjoni esindajale, kes tutvustab seda delegeeritud õigusakti ning siis toimub ka arutelu. palun, teil on sõna. Thank you, Mr Chairman, distinguished MEPs. The commission is aitäh, härra esimees, austatud saadikud, komisjon valmistub praegu ette siis muutma määrust kuussada seitse, mis puudutab veinisektori märgistamist ja geograafilisi tähiseid. konsultatsiooniprotsess käib ning komisjon võtab ettepaneku vastu järgmistel kuudel. komisjon töötas koos tihedalt liikmesriikidega ning tootjate esindajatega. me mõistsime nii paremini teiste kõikide vajadusi ja huvisid ning komisjon on veendunud, et protsessi lõpus on kõik osapooled rahul. see on osa lissaboniseerimise protsessist sekundaarse õigustiku puhul veinisektoris, mida on, oleks ammu pidanud juba tegema, see on kiireloomuline ja vajalik veinisektori arengu jaoks. Neil on vaja, et meil oleks uue viia, aga määruse ülevaatamine annab võimaluse olemasolevaid sätteid tõsiselt parandada uues ettepanek, uustesse ettepanekusse on komisjon kaasanud järgmised parandused. sümbolite kasutamise võimalus, allergeenide fondi ühtlustamine, uus määrus tagab ka lihtsustamise, registreerimismenetlus on ühtlustatud, koos, see on sarnane teisele, teistele toiduainete sektorite juurde, on lühem, kuus kuud kestab selle dokumendi läbivaatamine, nii saab komisjon keskenduda ainult olulisematele elementidele Euroopa Liidu tasandil, seega me väldime dubleerimist. ei tee seda tööd uuesti, mida liikmesriikides on juba tehtud, ka poolt kokkulepet sõlmitud lõpetuseks veel paar sõna selle määruse ning äh, äh, toiteväärtuse info ning äh, äh, äh koostisosade info äh, täise seda määruse kuussada seitse uuendamise võimalust ära kasutada, et toiteväärtuse ning koostisosade info öö, oleks samuti äh, ühtlustatud. komisjon mõistab seda lähenemist, aga meie arvates on need kaks protsessi e, erinevad nii kohalt kui ruumilt. ühelt poolt see, et äh, sildil peab olema vastav info toiteväärtuse koostide osade kohta, kuulub üldmääruse alla ning komisjon ei saa tarbija info määruse äh, sätteid sekundaarsesse äh, määrustikku üle võtta. samas komisjon kinnitab, et sektor peab ennast ise reguleerima, aga kui eneseregulatiivne lähenemine ei toimi, siis komisjon kaalub ka õigusloomelisi samme. samas peaksime ära kasutama võimaluse